państwa! otwieram dzisiejsze posiedzenie. tänane istung on alanud. nagu te teate, on esimene punkt tänases päevakorras hääletus. hääletus kiirmenetluse taotluse üle, see puudutab äh, nõukogu määrust tuhat kakssada kolmkümmend neli aastast kaks